okay, colleagues, can I... kolleegid, alustame istungit. kõigepealt tuleb meil päevakorra eelnõu kinnitada, kas eelnõu on kõigile vastuvõetav? jah. järgmine päevakorrapunkt on üheksanda ja kümnenda juuli istungi protokolli kinnitamine kas kellelgi on küsimusi, vastuväiteid, kui ei ole, siis loeme protokolli kinnitatuks. aitäh, järgmine päevakorrapunkt on riigihanked. Äh, arvamuse koostajaks on proua Lichtenberger. Eva, sul on sõna. aitäh, aitäh, esimees äh, suur tänu tähelepanu eest. alustaksin äh, selle väga põneva teemaga, äh, millega me oma tegevust sellel sügisel alustame. jutt on siis kriteeriumitest, mis puudutavad riigihankeid Need kriteeriumid on väga olulised kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele ja valitsusorganitele ma olen üritanud oma arvamuses äh, parandada muudatusettepanekuid, mis ma olen esitanud ning üle, olen arvestanud ka kolleegide kommentaaridega. kõnelesin ka teiste komisjonide esindajatega, koht-, tahtsin teada, mis mujal komisjonides toimub, äh, kuidas nende arvamused meie omaga kooskõlas on kui me räägime põhimõtetest, siis minu ettepanek on selline, et me peaksime üritama äh, kaaluda ka uusi kriteeriumeid, kui me tahame äh, transpordisüsteemi üldisemalt paremaks muuta me ei soovinud, et äh, võidaks äh, odavaim pakkumine, vaid et võidaks parim pakkumine. kõik need muudatusettepanekud, mis on esitatud, on just selles suunas ka läinud. näiteks äh, meil on kriteeriumite parem definitsioon. mõningates muudatusettepanekutes me kaalutleme, kas see põhimõte on ikkagi aktsepteeritav. aga üldiselt ma võin öelda, et enamik muudatusettepanekuid on vastuvõetavad, need täiendavad seda, mida ma juba olen öelnud või selgitavad seda, mis tekstis on. ma tahaksin panna paika kolleegidega kuupäeva Strasbourgis, et me saaksime siis hääletusnimekirja läbi vaadata meil on vaja ainult mõnedes valdkondades koostada kompromissmuudatusettepanekud, sest nagu ma ütlesin, enamik muudatusettepanekuid täiendavad teineteist, nii et, et on ainult mõned üksikud juhud, kus me tõesti peame kompromissid välja töötama. niisiis, nagu ma ütlesin, peaaegu kõik need muudatusettepanekud kas täiendavad teksti, selgitavad seda ning ma tahaksin paika panna siis kuupäeva Strasbourgis, kus me tuleme kokku ja vaatame läbi üksikasjad Äh, nagu ma siis juba ütlesin, äh, enamik muudatusettepanekutest on mulle täiesti vastuvõetavad. ma arvan, et need muudatusettepanekud on eriti kasulikud, nad aitavad definitsioone selgemaks teha, aitavad paremini selgitada seda, mida mina silmas pidasin. mis puudutab üldist seisukohta, siis ma olen üritanud kustutada mõningaid selliseid ulatuslikumaid definitsioone, mis on liiga pikad. ma arvan, et riigihangete valdkonnas on juba üsna palju sätteid äh, riiklikes õigusaktides, on väga palju selliseid valgus, valdkondi, mis kuuluvadki liikmesriikide pädevusse või nad võib anda uuesti liikmesriikide pädevusse. minu jaoks on see väga oluline, ma tegelesin selle teemaga väga tõsiselt ja ma vaatasin, mida annab kustutada ma olen kustutanud need definitsioonid, siis tihtipeale just seal, kus eh, eksisteerivad väga erinevad õigussätted liikmesriikide tsiviil- ja kriminaalõiguses. süsteemid liikmesriigiti on väga erinevad ning eh, kui eh, ebatäiuslik see definitsioon võib ka tunduda, ta tihtipeale ei ole vajalik ega anna mingit lisandväärtust eriliseks probleemiks on loomulikult transpordisektor ning äh, nimelt äh, ma räägin siin äh, allhangetest. kui ma vaatasin muudatusettepanekuid ja omaenda teksti välja töötasin, siis ma üritasin leida tasakaalu kahe põhimõtte vahel. esimene põhimõte on see, et väikesed ettevõtted peaksid äh, saama tegutseda äh, alltöövõtjatena. näiteks äh, kui meil on mingi projekti juhtimine, ma ei, ma ei taha hakata siin tooma Saksamaalt näiteid, aga mõnikord öö, öö, kui asjad toimuvad äh, juhatuse tasemel, siis lihtsalt ähm, väikestel ettevõtetel tekivad probleemid, nad ei saa mingit raha nende teenuste eest, mida nad osutavad. ning äh, niimoodi need ähm, ettevõtted lihtsalt äh, ei suuda ellu jääda, kui peatöövõtja näiteks pankrotti läheb, nii et, et meil on vaja reegleid riikliku sektori kaitseks. võtame teise äärmusliku juhtumi, oletame, et tasu makstakse ette Ehm, aga tegelikku teenust ei osutata. nii et, et meil tõesti on väga oluline leida selline tasakaal avaliku sektori ja väikeettevõtete kaitse vahel. avalik sektor peab äh, olema kindel, et nad tõesti saavad ostetud teenuse ja väikesed ettevõtted, kes alltöövõttu teostavad, äh, vajavad samuti kaitset meil on äh, väga erinevad sätted riiklikes õigusaktides. meil on ka väga erinevad toimimistavad erinevates liikmesriikides niisiis äh, muudatusettepanekutes, mis on esitatud, olen kõik need muudatusettepanekud peaaegu äh, äh, lähevad õiges suunas ning ma loodan, et meie arutelude käigus meil õnnestub kiiresti edasi liikuda. ja lisaksin veel ühe asja. juhtkomisjon jääb oma otsuse langetamisega pisut hiljaks ma arvan, et nad on juba edasilükkamise osas kokku leppinud, aga eks ma hoia teid viimaste arengutega kursis äh,. arengutega, mis toimuvad nii juhtkomisjonis kui ka teistes komisjonides. Äh, suur aitäh tähelepanu eest ja jään ootama teie kommentaare. aitäh, proua Lichtenberger. kaks variraportööri on siin kohal. kõigepealt härra Kuhn, kes võtab sõna siis Rahvapartei nimel äh,. aitäh mina asendan äh, täna äh, härra Kevitšit ning äh, tahaksin tänada proua Lichtenbergerit väga hea koostöö eest järgmine kohtumine Strasbourgis peaks meil võimaldama siis need muudatusettepanekud läbi vaadata. sellise kohtumise korraldamine on väga hea mõte ning loomulikult meil tuleb arvestada väga paljude riiklike eripäradega selle üldmääruse puhul ja võib-olla isegi ei ole äh, seda vaja teha, aga riigihangete otsuseid langetavad põhiliselt ju liikmesriigid omal tasandil. aga minu arvates on vastu, oleks vastutustundlik, et me ei pingutaks Euroopa tasandil üle et me annaksime liikmesriikidele endile võimaluse tegu, tegutseda. avalik sektor, kus äh, meil on tegevad regioonid, kohalikud omavalitsused, äh, seal äh, on praegu kasutusele võetud uusi raamatupidamismeetodeid see tähendab, et äh, üsna äh, tihti on ette nähtud teatud kasutusaeg äh, tootele, on olemas selle hoolduslepingud, millega käivad kaasas väga paljud kriteeriumid. pakkumis, pakkumismenetluse käigus meil on vaja väga selgeid definitsioone kas meil on siin tegu näiteks äh, dumpinguga, miinimumpalga nõude eiramisega, äh, ausa konkurentsi eiramisega, äh, tulevaste kuludega. praegu ikkagi valitakse kõige odavam pakkumine veel. lõppkokkuvõttes on avalik sektor, kohalikud omavalitsused, regioonid need, kes Äh, satuvad probleemid, et äh, sellepärast, et äh, kui inv-, nad on oletanud, et infrastruktuur peab vastu vähemalt kolmkümmend aastat, aga juba paari aasta pärast on neid tõsiseid probleeme, probleeme selle infrastruktuuri remondiga. mis puudutab riigihankeid üldiselt, siis me peaksime väga hoolikalt mõtlema sellele, millised on need investeeringute ulatused Äh, kui, kui suured äh, summad peaks olema äh, konkurentsile avatud, kas me tahame regionaalset konkurentsi, riiklikku konkurentsi ja kui meil see raamistik juba paigas on, siis meil on olemas ka hea alus, millele oma töös tugineda. niisiis minu arvates on oluline, et me parandaksime investeerimiskliimat. aitäh ja järgmisena proua Maisner. ootan proua Ayala Senderi, aga ta ei ole veel kohale jõudnud jah, seetõttu ma olingi üllatunud, ütleb proua Maisner, et mind kuidagi eelistatakse teistele. Mm. väga palju sellest äh, riigihangete määrusest on äh, ühisturu jaoks oluline ja seetõttu ongi nii palju komisjoni asjaga teotud, me saame tugineda varasematele kogemustele, vaadata, kus me saame asju harmoniseerida, asju VKE-dele lihtsamaks teha ning me peame vaatama ka, kus me minevikus oleme käitunud ebaõiglaselt ja kuidas seda tulevikus vältida. tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest raportöör ütleb, et kui on võimalik asju kustutada või lihtsustada, siis seda tuleb ka teha, eriti sellises keerulises valdkonnas nagu riigihanked. me ei soovi, et Euroopat hakataks süüdistama jällegi liiga paljude õigusaktide vastuvõtmises ja kõigi üksikasjade paikapanemises, nii et, et ma arvan, et raportööri lähenemine on väga hea ning ma tahaksin öelda, et äh, ma olen peaaegu kõigega nõus, mis selles arvamuses on. minu arvates on suurepärane tulla kokku uuesti Strasbourgis ja vaadata, kuidas me need muudatusettepanekud saame üksteisega kokku sobitada. minu arvates on selge, et äh, me kõik hääletame nii, nagu hääletavad meie kolleegid juhtkomisjonis on mõned valdkonnad, äh, kus mina näiteks vaatasin, mida juhtkomisjon äh, IMCO teeb, neil on selles valdkonnas väga palju kogemusi, nemad teavad, mis on praktiline ja mõistlik. Äh, ALDE nimel esitatud muudatusettepanekud arvestavad või puudutavad just nimelt selle määruse teist osa, kus käsitletakse transpordidirektiivi või transpordimäärust ning infrastruktuuriprojekte, tihti jah, nende projektide kestvusaeg on üsna pikk. komisjon äh, kõneleb siin nelja aasta pikkusest maksimaalsest kestusest, mina äh, valiksin isegi kuus aastat, aga nagu loomulikult tuleb kõigi arvamust küsida äh, transpordiettevõtted on ise öelnud, et nemad soovivad piiramatut kestvusaega. see on ka Äh, probleem, minu meelest see väga hea mõte ei ole, aga komisjoni ettepanek näeb ette ka võimalikke erandeid, me kõik teame, et infrastruktuuriprojektid võtavad kaua aega, TEN-T projektide puhul me oleme seda ju kogenud. väga raske on neid projekte edukalt lõpule viia äh, veel üks küsimus on need järel- või hilisemad kulud Äh, siin räägitakse viiest protsendist ülekuludest, et siis tuleb korraldada uus pakkumismenetlus, ma arvan, et see piir on liiga madal, tuleks panna viisteist protsenti, IMCO-s vähemalt selline ettepanek on tehtud, ning äh, dokumentide esitamise nõue. Äh, võib-olla kõiki istungeid ei ole vaja protokollida ja dokumenteerida. Need on era, era äh, Äh, kohtumised. nüüd, mis puudutab raudteesid, äh, siis äh, raudteede puhul võib tekkida probleem, kui nad peavad sellest määrusest hakkama kinni pidama. ma arvan, et on siiski üsna palju selliseid valdkondi, kus meil on kokkulepe ja me saavutame kindlasti edu ka Strasbourgis. härra De Paco ma arvan, et liberaalid ei tunne, et neid kuidagi soositakse, sellepärast et kaks liberaali järjest sõna saavad, aga härra De Backer. Äh, jah, ma vabandan, et liberaalid täna nii aktiivsed on. ma tahaksin samuti tänada raportööri. ma olen ise esitanud ühe muudatusettepaneku, mis puudutab neid erandeid, mis on ette nähtud teatud riiklikele ettevõtetele. minu arvates on need arutelud olnud üsna tulised ja neid on olnud, probleeme on üsna raske lahendada, sest ühelt poolt meil on veel väga palju riigiettevõtteid, mis tegutsevad liberaliseeritud turul ning on öeldud, et nemad tuleks, neile tuleks siis konkurentsi ja muudel põhjustel riigihangetes vabastada, aga nad on endiselt ju riikli-, sest nad on riiklikud ettevõtted ja äh, nii ei saa, et neil on, äh, et kõik hüved neile tulevad, et ühed, ühe poolt valitsused neid toetavad ja teiselt poolt nad tegutsevad väga eelisseisus veel äh, liberaliseeritud turul. minu arvates on need arutelud tõesti väga keerulised ja me peame leidma hea tasakaalu mõningate sektorite suhtes ma suhtun palju osavõtlikumalt kui teiste suhtes, näiteks postiteenuste osas me tõesti näeme, et meil on siin äh, vaja äh, reguleerimist, aga teiste turgudega asi nii ei ole. nii et, et kui me vabastame lihtsalt kõik riigiettevõtted, äh, mis äh, väidetavalt tegutsevad liberaliseeritud turul, siis me läheme minu arvates liiga kaugele. nii et, et minu arvates see on üks teema, mida me kindlasti peaksime siin arutama, sellepärast et meil tuleb langetada raskeid otsuseid ning äh, me peame arvestama siin äh, aktsiate omamise ja kõige muuga, kas riik on vähemusaktsionär või ei ja nii et, et seda teemat tuleks kindlasti arutada ja ma mainisin seda just nimelt sellepärast, et ma esitasin ka vastavasisulisi muudatusettepanekuid ja minu arvates on see üks oluline otsus, mis meil tuleb langetada oma kohtumistel. proua Ayala Sender, keda me ootasime, on lõpuks kohale jõudnud jah, ma vabandan. ma olin teisel istungil. tahaksin tänada proua Lichtenbergerit väga hea ettepaneku eest, me oleme seda ettepanekut juba arutanud ning ma pean ütlema, et üldiselt me toetame tema lähenemist, tema üritab asju lihtsustada aga see tingimata ei tähenda, et me peaksime vähendama oma nõudmisi, peaksime neid tegema vähem karmiks, seda kindlasti mitte. proua Lichtenberger äh, kõneleb äh, selle valdkonna renatsionaliseerimisest, riiklike reeglite taaskehtestamisest Äh, tegemist on aga ühisturu jaoks väga olulise teemaga, see piiriülene aspekt on siin väga oluline. me peame vaatama läbi meil Euroopas kehtivad määrused ja reeglid. see uus raamistik peaks võimaldama meil Äh, vaadata varasemad meetmed uuesti läbi, parandada neid kaitsemeetmeid, mis meil on näiteks kolmandate riikide suhtes, äh, kus võib-olla turud on suletumad, aga äh, mis on osaks Euroopa ühisturust, nii et, et ja me ei tohi ka asjade sotsiaalset külge ära unustada. me peame vältima igasugust sotsiaalset dumpingut me tahame toetada äh, korralikke eeskirju ja standardeid. Äh, see äh, arvamus tegelikult käsitleb väga paljusid teemasid, mis on olulised, näiteks ka postiteenuseid me peame hoolitsema selle eest, et need reeglid ei mõjuta kuidagi negatiivselt avalikku sektorit. me ei tohiks siin hakata eelistama erasektorit. avas, ava-, erasektoris läbipaistvusnõuded ei kehti, härra Kross. jah, ma teen äh, lühidalt. tahtsin äh, vastata mõningatele küsimustele, mis on tõstatunud teema on väga oluline ja on väga huvitav, me mõning-, mingil määral selle teemaga tegelesime juba möödunud aastal ja pakuti välja vastastikususe põhimõte. Eh, nii et, et noh, et kui mina kaitsen oma turgu, siis ei saa eh, oodata eh, siis mind, siis ei saa oodata, et mind keegi kuskil mujal toetab või mulle soodustusi loob. see on väga oluline põhimõte Äh, nii et, et see vastastikuse põhimõte on teema, mida me peame äh, käsitlema ja me peame otsustama, mida me tahame, kas ausat konkurentsi, sellisel juhul meil on vaja seda vastastikususe põhimõtet, äh, vähemalt ülemineku põhimõttena. minu arvates oleks väga hea, kui me saadaksime mingi selge signaali juba praegu, sest et me oleme seda põhimõtet kohaliku transpordi vallas juba kasutanud äh, härra äh, Seribi, aitäh, tahaksin tänada raportööri selle avatuse eest. Äh, äh, selles arvamuse, me saame Strasbourgis kindlasti vahetada arvamusi selle ettepanekuna üles. mina esitan kohalikke omavalitsusi ning ma tahaksin rääkida, mis minule selles mõttes tundub oluline. me teame väga hästi, et me peame käituma arukalt eelarve valdkonnas ning meie üles, ülesanne peaks olema asju lihtsamaks teha ja mitte neid keeruliseks ajada. No réagissons pas. À titre de rappel, l'article 8 du Code des ja äh, Prantsuse aval-, riigihangete äh, koodeksi kaheksas artikkel äh, ütleb, et äh, tuleb ähm, vastata kõikide vajadustele ning äh, keskkonnakeskused vastavalt artiklile üheksale võivad äh, grupitehingutes osaleda. praeguses ettepanekus artiklis kolmkümmend viis lõikes kolm on jäetud ära ostukeskustele võimaluse osaleda grupi kokkuostus aga ostukeskused ometigi ju kohalike omavalitsustega selliseid tehinguid teevad. see võimaldab äh, tõsiselt kokku hoida ja see on miski, millega tuleb arvestada. näiteks äh, võidakse osta koos materjale, kütust või midagi muud ja seeläbi on võimalik äh, väiksema, madalama hinnaga osta kui eraldi tehingute puhul seega me tahame, et äh, praegu on kirjas, et ainult äh, ostukeskused saavad äh, selliseid hankeid sõlmida, see tähendab aga seda, et ei ole võimalik ähm, kokku hoida ning tuleks arvestada ka nende aspektidega. komisjoni poolt nüüd esindaja Yes, thank you very much um,. Just um.... aitäh. Äh, mul on kaks kommentaari. üks puudutab äh, neid künniseid erinevate menetluste valikut, tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et selles valdkonnas on manööverdamisvõimalused seotud Euroopa institutsioonide rahvusvaheliste kohutustega ning äh, sellest äh, sõltub väga palju, äh, kuidas me seda riigihangete direktiivi tegelikult rakendame. nüüd teine punkt, mis puudutab vastastikusust Äh, äh, riigihangete turu avamist kolmandatele riikidele, siis äh, juhiksin ette, tähelepanu määruse ettepanekule, mis puudutab kolmandate riikide juurdepääsu ühisturu teenustele. seda ettepanekut praegu arutatakse, see esitati märtsis kaks tuhat kaksteist ning tegemist on tõesti teemaga, mis hõlmab ka riigihankeid ja seetõttu äh, komisjoni ettepanek riigihangete osas siis ei sisaldagi konkreetseid viiteid sellele teemale. proua Lichtenberger, suur aitäh äh, kõigi sõnavõttude eest. ma peatuksin mõningatel küsimustel ja äh, kõigepealt alustaksin kommentaariga, mis puudutab härra De Bakkeri öeldut erandid teatud sektoritele, nende vabastamine üldistest reeglitest. mõningates komisjonides, aga mitte meie komisjonis, on tehtud ettepanekuid, et eh, näiteks eh, kõik postkontorid tuleks vabastada liikmesriigiti on asi praegu tei-, eh, era-, erinevalt korraldatud Äh, osad äh, postkontorid on täielikult erastatud, osad osaliselt, on toimunud ka selliseid näilisi erastamisi. ja äh, sellise keerulise olukorra tõttu mina valisin sellise lähenemise, et universaalteenuste osutamine peab olema kõige olulisem, nii et, et see, mm, kui me hakkame mingeid erandeid tegema, siis puudutagu see postiteenuseid äh, või äh, ühistransporti just nimelt äh, universaalteenuste osutamise kohustuse alusel. siit võivad siis tulla sellised spetsiaalsed süsteemid riigihangeteks. ma väga hea meelega arutaksin seda teemat ja kuulaksin ära teie seisukohad äh, mida te sellest üldisest vabastusest äh, postiteenustele tervikuna arvate? Äh, teistes komisjonides äh, on see teema igatahes vägagi arutusel võib-olla peaksime arutama neid e, erinevaid struktuure, mis selles vallas eksisteerivad. liikmesriigiti ei ole olukord enam võrreldav, kui me räägime postiteenustest ja seetõttu pakkusin mina välja oma lahenduse, aga ma olen äh, avatud aruteludele selles teema, selles valdkonnas, sest et ma arvan, on see täiesti õige, sest et ühelt poolt eh, üksikud sektorid nagu näiteks transport või postiteenused eh, töötavad välja erireeglid eh, pikkade arutelude tulemusena ning mina arvan, et meil ei ole selles vallas vaja õiguslikku ebakindlust. me ei saa hakata täiesti uusi kriteeriumeid riigihangete jaoks koostama või pisut erinevaid kriteeriumeid nii et, et ma mõtlesin, et äh, ma peaksin seda seisukohta selgitama ning ma olen äh, vägagi huvitatud sellest, mis, äh, mille, millise seisukohani me jõuame, kui me muudatusettepanekuid arutame ja võib-olla me peaksime selles küsimuses lausa eraldi arutelu korraldama. väga huvitav oleks ära kuulata fraktsioonide seisukohad sellistes küsimustes, sest see on üks põhiline teema, millega me kindlasti peame tegelema mis puudutab härra Kuuni tõstatatud teemat, dumpingu küsimust, see kahekümne protsendi künnis ja nõnda edasi. ma olen üritanud aru saada, mis toimub ning eh, liikmesriigiti on olukord väga erinev. mõned liikmesriigid Äh, mõnedes liikmesriigides on kuni viiekümne protsendine vahe, teistes jälle viieteist protsendine vahe nendes arvudes, nii et, et need künnised on väga keerulised, väga raske on arvestada äh, olukorraga, mis liikmesriigiti on nii erinev, tegemist ei ole tühise küsimusega. Äh, asi ei ole mitte niivõrd juriidilistes reeglites, vaid liikmesriikides välja kujunenud tavades ja need tavad on väga erinevad nüüd Euroopas näiteks meil on teenusepakkujad eh, Indiast, Hiinast ja see muudab olukorra veelgi keerulisemaks ja nüüd tulengi tagasi selle vastastikususe küsimuse juurde. ma saan teie murest aru. kas härra Kross mõtleb ähm, Euroopa Liidu sisesest olukorrast või sellest, et inimesed tulevad ka väljastpoolt Euroopa Liitu. ma arvan, et seda asja peab täpsemalt arutama, sellepärast et neid juhtumeid, erinevaid juhtumeid on väga palju, mitte ainult üks. Äh, ma meelega seda teemat üles ei võtnud, sellepärast et läbirääkimistel äh, meil tekkis tõsiseid probleeme selle vastastikususega võib-olla võiks äh, luua võrdsed tingimused äh, kõigile selles küsimuses. ma ei usu, et me siin selles küsimuses peaksime just äh, otsast alustama, võib-olla me võime siin teha mingeid erandeid või vabastusi, ma olen valmis seda mõtet kaaluma. igatahes on tegu väga keerulise küsimusega. proua Maisner tõstatas Äh, infrastruktuuri kasutusaja küsimuse ja jällegi liikmesriigiti on tavad selles küsimuses üsna erinevad. mina võin öelda, et Euroopa tasandil me kindlasti peame selle asja üle mõtlema, eriti kui tegu on suure inf infrastruktuuriga. ma ei ole nõus, et see periood peaks olema tähtajatu on täiesti selge äh, juba pakkumistest, et see nii ei ole. Äh, sest niimoodi võivad äh, sündida kahtlased pakkumised, kui mingit ajaperioodi ei ole paika pannud, nii et, et see piiramatu aeg minu arvates on, on väga keeruline, kui asi läheb kontsessioonide ja muuni olukord riigiti on erinev, Itaalias näiteks on väga pikad tähtajad aga nagu ma ütlesin, seda asja tuleb veel arutada ja minu arvates on see huvitav teema. Äh, jätkusuutlikud äh, piirkulud. Äh, Kesk-Euroopa riikides on see praegu muutunud väga kuumaks teemaks mitte ainult Saksamaal, vaid ka Austrias on tekkinud probleemid just nimelt täiendavate kuludega lennujaamade ehitamisel näiteks tihtipeale on see tingitud äh, just äh, kehvadest riigihanke pakkumistest. ma arvan, et kõigis riikides peab avalik sektor õppima, kuidas pakkumisi korralikult korraldada. Äh, mitte kõik organid ei ole selles vallas väga pädevad, nii et, et me peaksime selle üle mõtlema ja nüüd lühidalt ka sellest, mida rääkis proua Ayala Sender, ma ei räägi siin renatsionaliseerimisest ma tahaksin öelda, et on teatud asjad, mida tuleb vaadata erinevalt, kuna äh, õiguslik olukord on täiesti erinev nagu äriseadustik või kriminaalseadustik. erinevates liikmesriikides on väga erinevad tavad ja seetõttu on väga raske mingit üldist reeglit välja töötada Äh, küsimus on lihtsalt lähimuspõhimõttes. ma ütleksin, et äh, liikmesriikide juriidiline keskkond on niivõrd erinev, et äh, mingit ühisnimetajat leida lihtsalt ei ole võimalik. kui meil mingi reegel kehtib viies reegis, aga teistes mitte, siis tekivad probleemid ja, ja nõukogus võib tekkida ka väga suur vastuseis. ma ei räägi siin volituste renatsionaliseerimisest, aga sellega ma olen kõik öelnud, suur aitäh sõnavõttude eest ja jään ootama äh, elavaid arutelusid Strasbourgis. aitäh! hääletus kaheksateistkümnendal septembril, tuletaksin teile seda meelde. ja nüüd läheme edasi järgmise e punkti juurde, eelarve prioriteedid Mrs Meissner, I don't know whether you want to say anything or whether we just go straight into the vote. ma ei tea, kas me läheme otse hääletuse juurde või proua Meissner, tahate midagi veel öelda? üks väike märkus äh, minu poolt. Äh, kaheksanda puhul paluti osade kaupa hääletust äh, Rahvapartei poolt. ja ma arvan, et pluss ja miinus on kõikide meie nimekirjades. The... minul on ka osade kaupa hääletuse taotlus siia tehtud, ütleb härra esimees, nii et sellega ei ole mingit probleemi. ja me teame, et te eelistate siin esimest poolt ja olete teise osa vastu. hästi, head kolleegid, kontrollime kõigepealt, kas hääletuskaardid töötavad ja need inimesed, kes ei ole võtnud kaasa kaarti, palun andke märku, et teil seda ei ole. kõigepealt, kellel ei ole? kontroll kahel ei ole, tundub, et teistel on. nii et arvestame teie hääled siis siia juurde lihtsalt manuaalselt. kontrollime nüüd, kas kaardid töötavad. lihtsalt äh, selleks, et Rahvapartei liiga palju hääli siin ei saaks. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud Mm, Kroshi meeskond on väga hästi distsiplineeritud täna hommikul, tundub, et kõik töötab, ütleb härra esimees. So if I can start with amendment. alustame siis muudatusettepanekuga kuus, kuus, üks, seitse. kes on poolt? vastu? erapooletud ja see on vastu võetud. edasi kuus, kuus, üks, kaks, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kuus, kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kuuskümmend kuus, kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, kuus, kaks, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud edasi kuus, kuus, kaks, üks suulise muudatusettepanekuga. kas suulise muudatusettepaneku vastu on keegi? ei, kui ei, siis paneme koos sellega hääletusele, kes on poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. võime kontrollida. hääletamine on alanud kuus, kuus, kaks, üks kohta One plus one minus, so that counts poolt ja vastu siia juurde, kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. edasi kuus, kuus, null, üks. kes on poolt? kes vastu? erapooletud ja see on vastu võetud. kuus, kuus, null, null, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kuuskümmend kuus, kuusteist. väga hea, et ma oma hambad täna hommikul suhu panin, ütleb esimees. kes on poolt? kes vastu? erapooletud, kas kontrollime? kuuskümmend kuus, kuusteist, hääletamine on alanud. poolt ja vastu siia juurde, kes, kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud kuuskümmend kuus, null kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. null kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, null neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, null viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist, kes poolt, vastu erapooletud. kas me kontrollime elektrooniliselt kuus, kuus, üks, üheksa? hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. kuus, kuus, üksteist, kes on poolt? vastu. erapooletud ma arvan, et see on vastu võetud, aga kontrollime igaks juhuks elektrooniliselt, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. kuus, kuus, neliteist, kes on poolt? kes vastu? erapooletud? vastu võetud. kuus, kuus, null, kuus langeb ära, kuus, kuus, null, seitse hääletame, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kuus, kuus, viisteist, kes on poolt? kes vastu? erapooletud? vastu võetud kontrollime kuus, kuus, viisteist elektrooniliselt. hääletamine on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. edasi kuus, kuus, null kaheksa, kes poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kuus, kuus, null üheksa, kes poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kuus, kuus, kakskümmend härra Lightfieldilt koos kommentaariga, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, kuus, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi läheme muudatusettepanekute juurde nii et jääb ainult üks kaardita hääletaja. muudatusettepanek üks, kes on poolt? kes vastu, erapooletud, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm langeb ära. ja muudatusettepanek kaks härra Rikilt, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus langeb ära, seitse, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kaheksas osade kaupa Rahvapartei palvel. esimene osa, tööhõive suurendamine, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, Euroopa ühendamise rahastu, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime teist osa elektrooniliselt, palun hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, proua Tikalt, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kümnendat elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. ja see on vastu võetud. üheksa langeb ära ja järgmisena üksteist, kes on poolt. kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. kaksteist, kes poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kolmteist, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kuusteist, kes on poolt, kes vastu, erapooletud. kontrollime kuusteist elektrooniliselt, palun, ja hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. seitseteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud äh,, tagasi lükatud. kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist, suulise muudatusettepanekuga, kas kõik on sellega nõus? kui jah, siis paneme koos hääletusele. üheksateist, hääletamine on alanud vabandust, ütleb esimees, siiski, kes on poolt? vastu, erapooletud ja vastu võetud. kakskümmend, kes on poolt? kes vastu? erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks langeb ära, kakskümmend kaks ka ja siis kakskümmend kolm hääletame ei, siiski, ütleb esimees, kakskümmend kaks, siiski hääletame läbi. nii et kakskümmend kaks, kes on poolt? kes vastu? erapooletud? kontrollime kakskümmend kahte. hääletamine on alanud. kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. kakskümmend kolm järgnevalt kes on poolt, vastu, erapooletud ja enamik saavutatud ja arvamuse eelnõu lõplik hääletus, hääletamine on alanud. Uh, kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? kolmkümmend neli poolt, üks vastu, kolm erapooletut. jätame õnnitlused siin lõpuks edasi. aa, siiski ongi kõik, ütleb härra esimees. seetõttu tunnustan proua Maisnerit. suur tänu koostöö eest kolleegidele, ütleb proua Maisner. Next we have M, sir, I don't järgnevalt um,. Is he here? I have to check. But anyway, Just have a two minute comfort break. kaks minutit äh, pausi, ütleb härra esimees, et äh, jalgu sirutada Colleagues, the next item kolleegid, järgmiseks päevakorrapunktiks on arvamuste vahetus uue EMSA Euroopa Meresõiduohutuse Ameti äh, tegevdirektoriga härra Müllüga. et tere tulemast äh, Transpordikomisjoni ja tuletaksin lihtsalt eh, lühidalt meelde härra De Reiterit, teie eelkäijat. ta käis eh, siin võib-olla isegi tihedamini kui mõned meie enda liikmed. härra De Reuter eh, uskus sellesse, et ta peab ise oma tegemisi selgitama ja loodetavasti selline koostöö jätkub ka teiega nüüd, kui te EMSA-t juhite. ning kindlasti meie liikmed suure huviga ootavad seda, mis teil ütelda on. Need sõnad teil. Uh, suur aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud uh, esimees uh, transpordikomisjoni liikmed, daamid ja härrad. minu jaoks on olla suur au osaleda siin arvamuste vahetusel ma asusin Lissabonis just ametisse uue EMSA tegevdirektorina. ja see, mind nimetati siis kaheksandal juulil kaks tuhat kaksteist eh, EMSA juhatusse Euroopa Parlament on olnud alati eh, üheks meie peamiseks eh, partneriks, nagu mm, ka esimees ütles. parlament on kaasa aidanud eh, meie mandaadi kujundamisse ning taganud, et meil on piisavalt vahendeid selleks, et me saaksime tõhusalt oma rolli täita. Euroopa mm, ühendus on edulugu, mis põhineb koostööl ja teadmistel ning Äh, ühendus on tugevam koos kui äh, liikmesriigid eraldi ja seda kajastab ka Euroopa Liidu moto äh, üheskoos mitmekesiselt. mis puudutab ülemaailmset konkurentsi, siis see on hädavajalik majanduskasvu jätkusuutlikkuse ning jõukuse saavutamiseks. ma olen äh, kogu oma karjääri vältel nende eesmärkide nimel töötanud ning äh, tegevdirektoriga EMSA-s ma muidugi annan endast parima, et äh, Euroopa tava, tasandil äh, parandada meresõiduohutust, turvalisust, parandada keskkonnakaitset ning jätkusuutlikkust. nagu te teate, Euroopa ametid on osaks Euroopa Liidu ähm, institutsionaalsest raamistikust. ma leian, et hea juhtimine on see, mis määrab ära meie edu või läbikukkumise ning äh, seda on näidanud ka minu laialdased kogemused äh, merendusvaldkonnas. Äh, merenduse sektor on alati olnud minu jaoks väga oluline ja ma tahaksin äh, oma kogemusi, peaaegu neljakümne aastaseid kogemusi ära kasutada ka EMSA-s ja tahan, et sellest saaksid kasu ka Euroopa Liidu liikmesriigid. tegemist on minu jaoks uue ning äh, huvitava väljakutsega äh, juhtida EMSA-t, nii, mis on siis Euroopa Liidu lipulaevaks merendus, meresõiduohutuse valdkonnas härra De Ruiteri eestvedamisel eh, on esma, EMSA väga head tööd teinud alates kahe tuhande kahekümne teisest aastast, kui ta loodi. EMSA-l on oluline mõju Euroopa Liidu tasandil meresõiduohutusele, kuid ka ülemaailmselt EMSA-st on saanud lugupeetud äh, institutsioon kõikjal ning äh, meie eksperte hindavad kõik sidusrüh-, sidusrühmad. ma tahan jätkata samal teel ning äh, veelgi parandada EMSA tulemusi ning meie panust meresõiduohutusse, keskkonnakaitsesse ning pakkuda lisaväärtust komisjoni liikmesriikide sidusrühmade tööle ning muidugi mõista ka parlament, Euroopa Liidu parlamendi omale minu nägemus tulemusest EMSA-st on järgmine. EMSA-d eh, peaks eh, teadma üha paremini nii Euroopa Liidus eh, kui ka kaugemal. EMSA personal ning tema tulemused peavad tooma kasu komisjoni liikmesriikidele ning sidusrühmadele. loomise ameti loomise määruse, kus, mille koostamisel ka sel komisjonil on tähtis roll, on üheks peamiseks väljakutseks praegu. me kindlasti üritame koostöövalmilt äh, toimida ning äh, üritame leida innovatiivseid ja loovaid lahendusi, et äh, oma missiooni täita me teeme koostööd kõikide vastavate ametite ning sidusrühmadega, et leida jätkusuutlikud, elujõulised ja praktilised lahendused. meie nõuandval tegevusel on äh, oluline mõju otsuste langetamisele ja seaduste vastuvõtmisele. meil on oma roll ka mängida siis äh, selles, mis puudutab Euroopa merendussektori edendamise, edendamist ning konkurentsivõimelisust seega me üritame leida kõige paremaid äh, praktilisi lahendusi koostöös laevaomanike ning tööstusega kogu laevandussektori jaoks. ma tahaksin lühidalt äh, välja tuua äh, selle, kuidas sooviksin EMSA-t edasi arendada. merendus, meretransport on äärmiselt oluline ülemaailmselt ja ka Euroopa Liidu jaoks, sellepärast et paljud Euroopa Liidu liikmesriigid sõltuvad täielikult hästi toimivast meresõidust ning transpordist. muidugi mõista, eh, Rahvusvaheline Mereorganisatsioon eh, reguleerib seda kõike, kuid Euroopa Liidul on üha olulisem roll. Euroopa Liidu ning liikmesriikide jaoks on oluline, eh, et meresõiduohutus ning merekeskkonna kaitse ning jätkusuutlikkus on tagatud ning samas me peame silmas pidama ka merendussektori majanduskülge me peame tagama selle, et Euroopa liiklus seilevate laevade traditsioon jääks alles ning et kogu see sektor oleks majanduslikult elujõuline ning äh, konkurentsivõimeline. EMSA-l on siin oluline roll ning me peame töötama selliste ambitsioonikate eesmärkide nimel. EMSA ekspertiisist peavad kasu saama nii komisjon, liikmesriigid kui ka äh, sidusrühmad selleks, et me suudaksime välja töötada kõige paremad lahendused, mis aitaksid kaasa Euroopa Liidu äh, merendussektorile. EMSA peab olema hästi tuntud ning hinnatud äh, organisatsioon kõikide osapoolte seas. me peame selle nimel kõvasti tööd tegema, üritama leidma majanduslikult ähm, jätkusuutlikke ning elujõulisi lahendusi selleks, et toime tulla väljakutsetega. me peame olema proaktiivsed ja innovatiivsed ning leidma selliseid lahendusi, mis muudaksid merendussektori veelgi keskkonnasõbralikumaks ning tooksid rohkem majanduslikku kasu sidusrühmadele seeläbi me saame toetada Euroopa Liidu majandust ja aidata üle saada rasketest aegadest, toetada tööstust ning ühiskondi, kellel on raskusi majandusega. Euroopa merendussektoris töötab praegu ligikaudu viis miljonit Euroopa Liidu kodanikku. EMSA-l on samuti oluline roll selles, et tuleb tagada, et inimesed ja noored, kes tulevad tööle eh, merendussektorisse, et neid ootaks ees eh, suurepärane tulevik. EMSA-ga ei saa üksinda töötada, see tähendab seda, et meil on vaja teha koostööd komisjoni, Euroopa Liidu seaduse eh, tegijate ja parlamendi liikmesriikide eh, ning eh, sidusrühmadega liikmesriikidest me muidugi pakume kogu oma ekspertiisi ja loodame, et seeläbi on võimalik leida kõige paremad lahendused kõikidele probleemidele, mis võivad tekkida. Euroopa Parlament üldiselt ning eh, just eh, transpordikomisjon ja tema liikmed on uskunud EMSA-sse ja mänginud olulist rolli ka tema mandaadi läbivaatamisel. ma kinnitan üle, et eh, teie usaldus EMSA vastu kannab vilja ning lõpetuseks EMSA sisestruktuure ning äh, toimimist tuleb äh, parandada ja muuta see hästi toimivaks äh, administratsiooniks. meie personali peab olema, meie personal peab olema hästi toimiv ning me peame keskenduma klientidele ning heade teenuste pakkumisele. EMSA peab samuti edendama kõrgema tasemega ja tõhusat dialoogi nii liikmesriikide, Euroopa Liidu institutsioonide kui ka teiste seadusrühmadega. samuti peame me paremini arvestama tulevaste tehniliste väljakutsetega merendusohutuse valdkonnas ning informatsiooni, infotehnoloogiate arenguga me ei tohi äh, teha topelttööd mõne teise liikmesriigi või, või institutsiooniga EMSA peab toetama liikmesriikides tehtavat tööd äh, selle nimel, et leida paremaid lahendusi äh, ning me peame abistama liikmesriikide ameteid. EMSA peab olema äärmiselt ambitsioonikas, tõhus ning eeskujulik äh, suhetes sidusrühmade ning liikmesriikidega. otsuste langetamisprotsess peab olema läbipaistev ning jätkusuutlik. meie vahendid, nii rahalised kui ka inimressursid, ressursid, mida me peame väga tõhusalt kasutama ning äh, seeläbi on meil võimalik saavutada häid tulemusi kogu oma tegevuses. me peame pakkuma lisaväärtust äh, kõikidele sidusrühmadele. lõpetuseks tahaksin üle korrata äh, peamise. EMSA missiooniks on eh, parandada ning tagada eh, meresõiduohutus Euroopa Liidu tasandil, mis peab saama üha lugupeetavama organisatsioon eh, mereohutuse ning keskkonna kaitsmisel ja me peame, meist peab olema kuuldud nii Euroopa tasandil kui ka üle maailma. me tõhusus, tõhus vahendite kasutus, ekspertiis ja lisaväärtus Need on võtmesõnad ja need, sellega me tahame tegeleda. hea juhtimine, hästi toimiv organisatsioon, need on ähm, eduka töö alusteks äh, meie ametis. ma loodan, et äh, see sissejuhatus on andnud teile aimu sellest, millised on äh, minu ambitsioonid ja mida ma soovin EMSA-s teha. ma ootan huviga teie küsimusi ning tahaksin üle korrata ka meie kutse külastada meid Lissabonis. suur aitäh tähelepanu eest! <coughs> Mr. Muller, thank you very much. Thank you. Võtan üle. We are inside. Äh, me teame, et äh, me saame käia äh, külas Euroopa Meresõiduohutuse Ametil ning teistel vastavatel agentuuridel ning võtame selle kutse tulevikus ka meeleldi vastu. pikk kõnelejate nimekiri on siin alustame siin fraktsiooni esindajatega neli minutit äh, igale neist kõneaega ja siis jäävad üle teised. loen ette, kes sõna on soovinud. Mrs Meissner, Mr Kramer, Mr Zila for the groups and then I have got Mr D edasi härra De Grandes kõigepealt. Mr Savama, that's um, Savama I know Mrs Ayala Sender on. proua Ayala Sender samuti. I gain one and I lose one. Okay, so Mr De Grandes. hästi, härra De Grandes ja Rahvapartei, palun. suur tänu, härra esimees. tere tulemast äh, härra Mülli me loodame, et meie vahel saab olema väga viljakas koostöö ja soovime teile loomulikult teie ülesannetes ainult edu. see amet on alati olnud toetat-, seda ametit on alati toetanud ka meie komisjon ja nii, nagu härra esimees ütles, siis meie vahel on olnud alati väga tihedad suhted. ja see on olnud väga oluline meie komisjon on alati väga oluliselt toetanud EMSA-le, äh, EMSA tegevustes. ja ma olen kindel, et see toetus ka tulevikus jätkub. aga on üht-teist, mida me siiski peaksime lähemalt vaatama. tegemist on ametiga, mis ei ole kunagi toiminud parlamendi soovide vastaselt. me oleme alati eh, näinud, et EMSA juht eh, tuleb meie ette regulaarselt ja ma arvan, et eh, see väljendab teatud suhtumist. ja see on märkimist väärt, sellepärast et kõikide agentuuride puhul see teps mitte nii ei ole mõningad ametit on pigem komisjoni poolt ja mitte parlamendi poolt. ja seetõttu üks olulisi aspekte, millest te juba rääkisite täna, oli ka sõltumatus või autonoomia, mis teie ametil on loomulikult komisjon ja liikmesriigid teie poole pöörduvad teatud nõudmistega, aga Teie amet peab sellegipoolest töötama tõhusalt. me leiame, et teil on uued pädevused, te olete neid juurde saanud, kui te olete neid küsinud ja ma arvan, et see on üks kindlasti Meresõiduohutuse Ameti edulugusid. loomulikult, kui me räägime meresõiduohutusest, siis teie töö on siiski üleilmses kontekstis toimuv aga see ei tähenda, et me võime ainult äh, loota, et Rahvusvaheline Mereorganisatsioon töötab äh, meie eest ja meie nimel, kui me nende peale hakkame kogu aeg ainult lootma, siis jääb palju tööd tegemata. ma arvan, et meresõiduohutus ja keskkonnaküsimused on väga olulised ning äh, seetõttu teie agentuur peab toimu, toimima autonoomselt ja kindlasti seisma eesrinnas meresõiduohutuse kaitsel ja loomulikult te peate komisjoni poolt, eh, komisjoni palvel või liikmesriikide nõudmisel nende tehtud otsuseid ka rakendama. ja ma arvan, et meie komisjon on nõus eh, teie agentuuri tööga niisiis, äh, minu fraktsiooni nimel äh, tervitan teid südamlikult ning soovin teile edu. Äh, me usaldame teid, tegemist on väga olulise rolliga, mille olete enda kanda võtnud ja meie toetus teile igatahes on. suur aitäh, härra Fleckenstein, palun sotsialistide demokraatide nimel neli minutit. härra esimees, ma arvan, et neli minutit pole mul üldse vaja kõigepealt äh, südamlik tere tulemast ka meie fraktsiooni nimel. seda on juba mitmeid kordi rõhutatud, et meie komisjon on väga hea meelega ja teadlikult äh, teie poolel ning meie toetusega võite ka tulevikus äh, arvestada. me oleme väga pikalt arutanud ja sealhulgas ka nõukoguga Ehm, mõningad läbirääkimised on äh, toimunud äh, hästi, teised jälle mitte, sellepärast et teatud liikmesriikide esindajaid ei ole me suutnud veenda selles, et tuleb minna veel üks samm edasi. EMSA äh, pädevuste osas mõnes kohas oleme me mm, saavutanud vähem aga me oleme ka viidanud sellele, et kui õiguslik raamistik muutub teatud tingimustel, siis EMSA pädevused peaks edasi liikuma, eriti just avamere vallas. Te olete võimaldanud ka meile Äh, edasiminekut ja paremat äh, koostööd, äh, koordineerimist, parimate praktikate vahen-, vahendamist, eriti just meremeeste koolituse osas, osaliselt on see küll vabatahtlik, mis puudutab laevastikku üldisemalt, siis tundub, et EMSA annab oma panuse vähemalt maksimaalse, mida on võimalik anda see ei tähenda mitte ainult Aafrika saarve ümber asuvat äh, laevastikku, vaid ka tegelikult äh, üleilmselt teistes kohtades. ja kuna proua Bilbao ei ole täna kohal, tema oleks ilmselt äh, sõna soovinud ja seda ka öelnud, üks asi, mis parendamist küll vajab, on see, et meie agentuurid peaksid ka seisma selle eest, et mitte juhtivatel positsioonidel ei oleks ainult mehed, vaid ka naised. ja lõpetuseks veel üks märkus minu poolt. rohkem ülesandeid ja pädevusi ilma selleta, et eelarvelisi vahendeid suurendataks, on väga piiratud võimalustel ainult võimalik. ja ma olen kindel, et kui me aasta lõpuks selle raportiga oleme ühele poole saanud ning äh, Äh, asju on võimalik muuta, siis meie poolt te saate vähemalt kindlasti toetuse äh, selles osas, et pädevustega peab kaasnema ka piisavat äh, vahendite hulk. Te teate ilmselt, et transpordikomisjon ei saa midagi eelarve osas küll lubada, aga me anname endast parema. suur tänu! For... suur tänu, liberaalide nimel palun proua Maisner neli minutit. suur tänu, härra esimees jah, härra Müllü, tahaksin ka teid südamlikult tänada, et äh, tulite meie juurde ning äh, ma olen nõus kolleegidega teistest fraktsioonidest, et EMSA on meie jaoks väga oluline äh, partner, tahaksin tänada ka äh, härra äh, kolleeg Fleckensteini, sellepärast et ta rääkis sooküsimustest. jah, tõepoolest äh, naised ei ole äh, tihti juhatuses ja kogu see küsimus on tegelikult oluline, sellepärast et meresektor on tulevikus potentsiaalikas kasvuga sektor ja seetõttu on just väga oluline see, et EMSA oleks hea partner mereohutuse alal ja et oleks ka meiega koostöö olemas. enne kui te äh, siia tulite, hääletasime me järgmise aasta üldeelarvet. Äh, EMSA puhul, kuna me EMSA-lt rohkem ootame, äh, nii nagu härra Fleckenstein juba ütles, näiteks meremeeste harimise osas, aga see tähendab, et eelarvelisi vahendeid on rohkem vaja ning parlamendi pädevuses see on Äh, ja me oleme taotlenud vähemalt, et eelarve jääks samale tasandile, kuigi liikmesriigid tahavad äh, seda äh, vähendada. integreeritud merepoliitika on minu südamelähedane teema ja ma arvan, et meresektor saab olema tulevikus veelgi olulisem, kui ta on täna ja seetõttu on tulevaste põlvkondade hüveks oluline, et me meresõiduohutust silmas peaks, peaksime ning keskkonnakaitset samuti. mul on mõningad küsimused samuti. enne suvepuhkust äh, ilmselt jätsid mitmed äh, märk-, äh, ei pannud tähele, et suve, suvepuhkuse ajal toimus tulekahju Põhja-Atlandi ookeanil ühe Saksa laevaga pardal toimus plahvatus ja laev oli teel Saksamaale ning äh, mitmeid ohutusnõudeid sellisel konkreetsel juhtumil ei järgitud. mõningad meie naaberriigid Iirimaa, Prantsusmaa, Hispaania oleksid tegelikult saanud pakkuda abi selle laeva äh, õnnetuse puhul, aga lõppkokkuvõttes äh, oli vaid Saksamaa see, kes panustas sellesse, kuidas olukorda muuta loomulikult et äh, on raske sellistes olukordades teada, mida täpselt äh, teha, aga midagi oleks vaja ette võtta sellistes olukordades. mõningad äh, meie institutsioonid, osad vaatan praegu komisjoni poole, et direktiiv seitseteist aastast kaks tuhat ei, näib, et ei tööta. Costa Concordia õnnetuse puhul jällegi ei olnud meil ressursse, aga see olukord näitas, et mereõnnetuse puhul, laevaõnnetuse puhul on vaja otsustavat käitumist ja selleks on vaja vahendeid. selleks, et meresõiduohutust paremini tagada. loodame, et EMSA abiga tulevikus on see kõik võimalik. võib-olla saaksite neid küsimusi kommenteerida üldisemalt ja Flemenia laevaõnnetuse puhul konkreetsemalt ehk suur tänu, Roheliste nimel härra Kreemer, palun. suur tänu selle ettekande eest, aga äh, mind hämmastab see, et Flaminia äh, õnnetusest äh, juttu polnud. juuli keskel toimus tulekahju selles, sellel laeval ning kustutustöödel hukkus üks meremees, üks ka on teadmata kadunud ja täna juuli keskel toimus see õnnetus ja nüüd täna sõidab see laev oli sunnitud Belgia rannikult mööda sõitma Saksamaani, kuni üks, kuna ükski teine liikmesriik abi ei osutanud, öeldi, et see on Saksamaa pädevuses, oli vaja see Saksa lipu all sõitev laev sõidutada kõige kaugemasse Saksamaa sadamasse, et abi saada tundub, et äh, Euroopa tasandi organisatsioon üldse ei sekkunud. tahaksin teie kaasatuse kohta küsida, kas te üldse teadsite sellest õnnetusest? kas te äh, kutsusite üles, et teised liikmesriigid võiksid selle laeva võtta oma sadamasse? küsimus oli siin praegu hädaabi olukorras. ja olgugi, et äh, Euroopa Meresõiduohutuse Amet tegelikult on kohustatud sellist abi pakkuma millist äh, rolli EMSA mängis, kuidas te reageerisite, millised olid liikmesriikide ettekäänded mitte pakkuda abi? millist rolli on täpselt teil vaja, millised tõkked olid selle õnnetuse puhul peamised, mida peaks ületama selleks, et õnnetuste puhul ikkagi abi saaks teistes liikmesriikides, kas peaksid liikmesriigid sellega üksinda tegelema me võime siin küll ilusaid äh, õigusakte kokku vorpida, aga kui nad on ainult paberi peal, siis ei ole üldse mingisuguseid mõtteid ei õigusaktidel ega ka institutsioonidel. mis siis täpselt äh, juhtus selles olukorras Mi, mida komisjon on teinud? ma loodan, et äh, te pöördute erinevate institutsioonide poole. kas komisjon on midagi teinud? tegelikult kokkuvõttes on ka teie agentuuril Euroopa vastutus ja mitte liikmesriikide mm, oma küsimus on, kas me lõppkokkuvõttes oleme ikkagi liikmesriikide vastutusega, ainult äh, saame piirduda. nüüd on see laev äh, tagasi Saksamaale toodud. aga tegelikult kuus nädalat pärast seda, kui kogu see olukord aset leidis, ja ärgem unustagem, et selle laeva last oli tegelikult äh, ohtlik ma olen kindel, et äh, kõik on nõus aitama, kui abi on vaja, aga samas meil on konkreetne katastroofijuhtum praegu ja laevadega on Euroopas õnne, õnnetusi juhtunud viimastel aastatel veelgi, nii et me peame seda olukorda muutma. suur tänu. härra Kross, palun kolmeks minutiks. Dank u wel, voorzitter. Ik wil om te beginnen op mijn beurt natuurlijk, uh, meneer... Suur tänu. ütleb härra El Kadri. kõigepealt tahaksin ma õnnitleda härra Müllut uues ametis, ma loodan, et järgmistel aastatel saame me koostööd teha. EMSA on ju tuntud agentuurina, kes töötab väga tõhusalt ja meie koostöö on ka pikaajaline olnud, nii et loodetavasti jätkub see. lisades sellele, mida kolleegid ennist ütlesid, tahaksin äh, rääkida ühest aspektist. see puudutab ähm, meresõidukarjääri noortele äh, tulevikus, kas on väga raske noori meremehi innustada ja motiveerida selles sektoris tööle asuma tulevikus. Äh, me rääkisime juba koolitusvõimalustest selles sektoris, aga kas peaks olema need küsimused teie äh, agentuuri pädevuses, kas te peaksite erinevaid algatusi koordineerima ning julgustama noori inimesi mm, meremeheks õppima ja seda karjääri alustama? või ehk peaksite jagama teiega informatsiooni liikmesriikidel selles osas? härra Kumutsakos, palun. <clears throat> aitäh ka mina sooviksin teile edu eh, teie ettevõtmistes. seda on siin juba korduvalt öeldud, aga ma tahaksin korrata, et meie komisjon on alati toetanud teie ametit. me oleme teid läbi äh, aja pidevalt toetanud ja me oleme toetanud teid sellepärast, et me leiame, et teie ameti tegevus annab lisandväärtust Euroopa Liidu eh, jõupingutused, mis on suunatud eh, sellele, et Euroopa merendussektor oleks maailmas esirinnas, et see oleks konkurentsivõimeline. Eh, loomulikult see toetus ei ole lihtsalt selline paljas tšekk. nagu teised ametid, me ei anna teile täielikku vabadust. meie toetus sõltub sellest, et teie amet tegutseks tõhusalt. siiamaani me oleme selle, teie tööga rahul olnud ja ma loodan, et asjad jätkuvad samamoodi ja kuna te olete siin täna selleks, et meile infot anda, siis tahaksin esitada teile ühe küsimuse. nagu te teate, üsna peatselt parlament äh, hakkab tegelema direktiiviga, mis puudutab äh, siis äh, laevade kontrolli sadamates, tegemist on äh, direktiiviga, äh, mis puudutab siis merendala, merendusalast koostööd äh, Äh, on toimunud arutelud, äh, mis on andnud üsna huvitavaid tulemusi. Äh, üks mõte, mis on tõstatatud, on selline, et see kontroll, mida sadamariigid teostavad, on, peaks olema nõudlikum kui siiamaani. aga probleem on selles, et piisavalt ei ole inspektoreid, kes omaksid tehnilisi teadmisi või kellel oleks piisav tehniline ettevalmistus, et sellist kontrolli läbi viia Äh, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee oma äh, arutelude käigus tuli järgmisele mõttele. see mõte oleks, et, et EMSA aitaks äh, tagada siis inspektorite piisava koolituse enne seda, kui see konventsioon jõustub Äh, niimoodi siis äh, inspektorid tõesti suudaksid teostada seda kontrolli, mida antud konventsioon ette näeb. Äh, EMSA ning need riigid, mis on kirjutanud Pariisi memorandumile alla, mis puudutab siis laevade kontrolli sadamariikide poolt, on kõik tõstatanud selle inspektorite koolituse küsimuse. minul on üks küsimus kas te olete selle idee üle mõelnud ning arvestades olemasolevat eelarvet, majanduslikke väljavaateid, kas te olete suuteline seda ülesannet täitma, aitäh! aitäh, härra Sõbrama! Uh, uh, aitäh! Uh, kõigepealt sooviksin teile edu teie uuel töökohal räägiksin Läänemere piirkonnast. sellel merel on väga oluline roll Euroopa Liidus ning merendusalane tegevus Läänemerel eh, on Euroopa Liidu jaoks väga oluline ma tahaksin kasutada võimalust kõnelda mitte üksnes Läänemerest, Äh, ja ka mit-, ja räägiksin täpsemalt ja Soome lahest. ma tean, et äh, enamikel komisjoni liikmetel ei ole võib-olla sellisele väikesele veekogule piisavalt tähelepanu pöör-, ei ole piisavalt tähelepanu pööranud sellele väikesele veekogule, aga tegemist on siis äh, lahega, kus laevaliiklus on väga tihe ja kasvab üha. Sankt-Peterburg on üks peamisi Venemaa ekspordisadamaid ning äh, laevaliiklus äh, tõesti on tohutu äh, Soome lahes. mida saab Euroopa Parlament ja Euroopa Liit teha teie arvates selleks, et suurendada Soome lahes toimuma laevaliikluse ohutust, aitäh! aitäh, proua Ajala Sender, kolm minutit, palun! aitäh! ka mina tahaksin õnnitleda teid teie ametisse nimetamise puhul ja soovida teile ametikohal edu. ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles härra De Grandes äh, selle kohta, et on vaja, et te meie komisjonis äh, kohal olete äh, niimoodi on meil võimalik paremini arendada dialoogi ja koostööd. Teie kogemused on väga head, teil on väga palju äh, kogemusi kõigis mereohutuse valdkondades, nii oma kodumaal kui ka regioonis, äh, just nimelt äh, Põhja-Euroopa meredel ning ma tahaksin teilt küsida, mida te arvate Vahemerest? me oleme ar-, näiteks arutanud väävlisisaldust laevakütustest, see on väga vastuoluline teema Vahemere riigid leiavad, et neile avaldatakse selles küsimuses survet ja seda mitte just kõige meeldivamal moel. Neid sunnitakse parandama oma sadamate toimimist selles valdkonnas. mida teie sellest arvate, mida te arvate võrdsetest tingimustest, arvestades erinevate Euroopa regioonide erinevat ajalugu? Äh, Lõuna-Euroopas äh, on meil väga tugevad konkurendid teisel pool merd Põhja-Aafrikas ja niimoodi ei ole just kõige parem probleeme lahendada. siis äh, üks minu kolleegidest kõneles meremeeste koolitusest. kuidas on lugu nende elutingimustega? meil on üha vähem ja vähem Euroopa äh, meremehi omal alustel. osalt on põhjuseks ka see, et elutingimused laevadel äh, on tihtipeale väga viletsad. niisiis võib-olla läbi koolituse võiksime edendada ka äh, mingit koordineerimist, mis oleks suunatud elutingimuste parandamisele. ma olen kindel, et on olemas võimalusi, mis lubaksid meil seda teha. me võiks samuti korraldada infokampaaniaid tööhõive kohta, nii et, et noored eurooplased oleksid rohkem teadlikumad sellest, millised on need eh, head küljed, mis eh, meremehe kutsega kaasnevad ja võib-olla piraatlus on ka üks teema, mida võiks käsitleda, sest eh, see on ka oluline teema. ja lõpetuseks mina siin tõstatati koolituse küsimus, ma tahaksin veel kord korrata et, et äh, meil on väga oluline, et Euroopa kodanikud äh, merenduse äh, vallas tegutseksid, et nad ei oleks ainult ohvitserid laevade pardal ja mulle tuleb meelde, et et jah, laevatekil meil on tõesti Euroopa ohvitserid, aga allpool ei ole ühtegi eurooplasest meremeest üks küsimus, mis on seotud selle Saksa laeva juhtumiga, äh, äh, näitab, kui raske on teie roll ja samuti see näitab, kui raske on liikmesriikidel endale mingi roll võtta äh, nagu mina, minu kolleegid, on minu arvates lihtsalt kohutav, et laev, mis on hädas, jäetakse lihtsalt saatuse hooleks ja ei aidata Äh, teiste riikide poolt, see on lihtsalt äh, vastuolus kõigile meresõidu traditsioonidele. kõigile nendele tavadele ja traditsioonidele, mis alati on olnud. nii et, et ma arvan, et äh, see Saksa laeva juhtum on tõesti selline, mille osas teie vastus meile eriti huvi pakub ning me peame selle teema tõstatama ka komisjoniga ja selgitama välja, mis konkreetselt selle laeva puhul siis juhtus. ning äh, veel üks küsimus. Äh, ma tahaksin tuua teile ühe näite probleemidest, millega te silmitsi seisate ja te tõenäoliselt olete teadlikult nendest äh, probleemidest. mina käisin ühel merenduse alase konverentsil, enne mind võttis sõna Ühendkuningriigi äh, transpordiameti esindaja ning ta rääkis äh, mereohutusest ja rääkis kõigest sellest, mis on vaja teha mereohutuse vallas. ja kolmekümne minutise kõne jooksul ei maininud ta kordagi EMSA-t ega Euroopa Liitu. mina äh, võtsin kohe pärast teda sõna ja juhtisin sellele just tähelepanu ja kõik äh, kohal olevad meremehed hakkasid plaksutama ja küsisid, miks te seda ei mainitud. ja see näitab, kuidas tegelikult need liikmesriikide ametnikud mõtlevad ja selline mõttelaad ta lihtsalt tekitab minus surmahirmu. Äh, see ja see ei, selline mentaliteet ei levi mitte ainult Ühendkuningriigis, vaid kogu Euroopas ja ilmselt põhjus, miks juhtus Saksa laevaga nagu juhtus, on ka selles mentaliteedis. nii et, et ma arvan, et me peaksime üritama sellest mentaliteedist vabaneda ja üks asi, mida te peaksite kaaluma on see, et võib-olla te läheksite mööda liikmesriigide merendusametitest. Ehm, mõne, mõnedel juhtudel üldse merenduse küsimustega tegeleb Transpordiministeerium, mõningatel juhtudel mõni teine ministeerium, aga ehm, ma arvan, et nende inimestega tuleb ühendust võtta ja selgitada neile, kes me oleme ja mida me teeme ja mida nemad peavad tegema ehm, Kiiv, kas sa soovisid ka sõna saada, vabandust, ma ei saanud aru, et, et sa ka sõna soovisid. tahtsid sa midagi öelda? Kiiv Taylor, jah? ma arvasin, et te nägite, et ma sõna soovisin. tahaksin teid õnnitleda uue ametikoha puhul ja suur aitäh kutse eest Lissaboni. ma tahtsin juba eelmisel aastal sinna minna käisingi seal ja mind, mulle avaldas suurt muljet see professionaalsus ja, ja need kogemused, mis seal olid. nüüd isiklikust kõneldes ja oma fraktsiooni nimel kõneles, siis ma kuulasin väga huvi, suure huviga, kas te räägite midagi ka merekeskkonnast oma kõnes. minu arvates te ei rääkinud sellest piisavalt. niisiis minu küsimus ja ma tean, et teil tuleb vastata väga paljudele küsimustele, aga minu küsimus on järgmine. kas te suudaksite äh, rääkida, kuidas EMSA kavatseb kaitsta meie merekeskkonda? eriti, mis puudutab äh, nafta ja gaasirajatisi meres. võib-olla te võiksite kommenteerida äh, ka seda, et kas teie arvates Euroopa Liit teid selles vallas piisavalt toetab? komisjoni esindaja on meil ka muide kohal, ütleb härra esimees, nii et ma annan teile ka sõna. selle Saksa laeva küsimus, Flaminia oli selle laeva nimi, jah? sellepärast, et see juhtum on meid tõesti vihale ajanud. kas te võite meile Flaminia osas selgitusi anda? ja siis kuulame ära härra Müllü. niisiis, komisjoni esindaja, palun suure heameelega ja tere kõigile. ma pean ütlema, et ma ei ole küll valmis üksikasjalikult Flaminia juhtumist kõnelema, aga mõningast infot ma võin teile tõesti anda, tegemist oli siis traagilise õnnetusega, mis tõstatab väga olulised eh, küsimused mereohutusest. Eh, komisjon koos liikmesriikidega eh, nõuab, et seda küsimust esmajärjekorras käsitletakse Äh, volinik on juba võtnud ühendust liikmesriikidega, me oleme üritanud oma tegevust koordineerida ja proua Meissneri ja härra Krahmeri küsimused puudutasid Euroopa Liidu pädevust, et kas EMSA-l on pädevus äh, otsuste langetamisel ja nende otsuste ellurakendamisel äh, määrus kaks tuhat kaks kaks, mis puudutab äh, laeva, äh, laevade ohutust. Äh, proua Maisner viitas sellele, aga ma võin teile öelda, et see direktiiv ei anna EMSA-le mitte mingisuguseid pädevusi otsuste langetamiseks ega ka komisjonile otsuste langetamine on liikmesriikide sadamate pädevuses. meil on plaanis see direktiiv uuesti läbi vaadata, kas siis järgmisel või ülejärgmisel aastal tuleb uus direktiivi ettepanek võib-olla äh, võiksime kasutada seda traagilist juhtumit kui võimalust äh, parandada oma reageerimisvõimet sellistele äh, õnnetustele. rohkem mul paraku selle juhtumi kohta praegu öelda ei ole, aitäh. aitäh. ma ei saa päris hästi aru, kus me siis nüüd asjaga oleme. ma pean endale ise asjad selgeks mõtlema kõigepealt niisiis, kui, kui äh, avamerel on laev hätta sattunud, siis mulle jäi mulje, et, et äh, kõik lihtsalt eiravad juhtumit. selline lähenemine ei ole hea. mina ei hooli mitte mingistest määrustest, kui laev merel on hädas, siis äh, ei saa lubada, et meie liikmesriigid seda lihtsalt eiravad. kui asi tõesti nii on, sisse, see reform või see läbivaatamine. kui ma nüüd asjast õigesti aru olen saanud ja liikmesriigid lihtsalt võivad äh, oma käed äh, hätta sattunud laevast puhtaks pesta, siis te peate selle muudatusettepaneku esitama juba homme sellepärast, et me ei saa lubada seda, et merel on laevas, laevad hädas ja liikmesriigid ütlevad, ei ole meie asi. ma mäletan, et üks liikmesriik on niimoodi varem teinud ja sattus tohututesse probleemidesse, kaotas oma maine täielikult. nii et, et ma rõhutan siin väga äh, jõuliselt, et kui ma olen asjast nüüd õigesti aru saanud ja ma tunnistan täiesti avalikult, et võib-olla ma sain valesti aru, aga kui asi tõesti nii on, et äh, hädas olevat laeva keegi aidata ei taha, siis see on täiesti lubamatu ja selles vallas tuleb kiiresti midagi teha. härra Müllu, palun. aitäh. aitäh nende õnnesoovide eest ja aitäh ka küsimuste eest, neid oli üsna palju. kõigepealt tahaksin öelda, et mind nimetati sellele ametikohale kaheksandal juunil ametisse asusin esimesel septembril, nii et, et mõned päevad tagasi ja mul ei ole olnud veel võimalik keskenduda kõigile nendele küsimustele. Äh, minu äh, arvuti kaudu tuleb mulle pidevalt uut infot, nii et, et ma üritan äh, vastata teie küsimustele. kõigepealt Flaminia juhtum, nagu härra esimees juba ütles, on täiesti lubamatu et liikmesriigid äh, lihtsalt äh, lükkavad probleemi enda kaelast ära ja mitte keegi ei aita hätta sattunud laeva. selles osas ma usun, et EMSA saab toetada komisjoni koos äh, Tegemoviga, et me tõesti vaataksime määrused uuesti läbi, nii et, et sellist asja ei saa enam juhtuda. ning eh, kui eh, olukord on sama nagu omal ajal prestiiži õnnetuse ajal, siis eh, noh, ma ei tea midagi, tuleb kiiresti teha. mis puudutab nüüd merendussektorit üldiselt, seda teemat käsitleti paljudes küsimustes, kuidas me saaksime soodustada seda, et noored tuleksid merendussektorisse tööle ma arvan, et me peame e, kõvasti pingutama selleks, et noored eurooplased e, tuleksid sellesse majandusharru ning äh, nagu esimees ütles, oluline on see, et nad ei oleks mitte üle laeva, üksnes laeva tekil, vaid ka mujal äh, tõsi, täna kuskil seitsekümmend viis protsenti laevade meeskondadest, Euroopa Liidu laevade meeskondadest on pärit tegelikult kolmandatest riikidest. nii et, et probleem on tõesti tõsine. Läänemere osas äh, härra Sarvamaa esitas küsimuse, äh, juhtis tähelepanu just Soome lahe probleemidele. tegemist on tõesti väga tundliku merepiirkonnaga Äh, laevaliiklus on seal kohutavalt äh, kasvanud, äh, sellepärast et Venemaa sadamad arenevad. laevaliiklus on peaaegu kolmekordistumas mõne nädala, mõne aasta pärast, sellepärast et Venemaa on rajamas uut sadamat Soome lahe rannikule ja kuskil selle sadama käibeks saab seitsekümmend miljonit tonni umbes nii et, et me tõesti peaksime olema väga mures äh, laevasõiduohustuse pärast, keskkonnaohutuse pärast. me äh, peame siin kehtestama tõesti väga ranged nõuded ning kõik Soome laheäärsed riigid, Eestimaa, Venemaa Äh, peavad ühiselt välja töötama äh, julgeolekumeetmed, et leida kõige paremad lahendused, kuidas selles valdkonnas ohutust parandada. Äh, alati, kui laevaliiklus kasvab, siis suureneb ka õnnetuste oht ja me peame jällegi hoolitsema selle eest, et me teeksime kõike, et seda vältida, meil on vaja kõige paremaid keskkonnakaitsemeetmeid, kõige paremat meresõiduohutuse meetmeid. see peab olema tagatud mida komisjon saab teha, komisjon ja parlamendis poliitikud äh, saavad to-, toetada neid jõupingutusi, mida teevad äh, selle regiooni liikmesriigid, see on väga oluline, ning kogu Läänemere piirkond on väga oluline, äh, on me oleme heaks kiitnud Läänemere strateegia ning selle strateegia üheks oluliseks sambaks on kogu regiooni meresõiduohutus Äh, mul on väga hea meel, teie komisjoni arvamuste üle, selle üle, et te kavatsete meie ametit ka tulevikus toetada. me tahame teha väga tihedat koostööd parlamendiga ja eriti teie komisjoniga ja ka kõigi teiste Euroopa Liidu institutsioonidega. me oleme teadlikud, kuivõrd oluline on hea koostöö Brüsseliga, kuivõrd vajalik selline koostöö on. ja ma loodan, et me teeme tulevikus head koostööd. Äh, nüüd, mis puudutab sadamariigi kontrolli, äh, siis see on äh, mereohutuse üks olulisi komponente. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal on EMSA korraldanud kuus koolitust liikmesriikide merendusinspektoritele ning eh, umbes kakssada seitsekümmend eh, inspektorit on juba osalenud nendel koolitustel. väga palju tööd on loomulikult veel vaja ära teha, aga me oleme valmis seda tegema ning me tahame tõesti parandada neid eh, sadamariigi kontrolli menetlusi liikmesriikides seega EMSA äh, toetab igati liikmesriikide ettevõtmisi selles valdkonnas. lühidalt äh, on see kõik, mida ma kavatsesin öelda, kui tulla tagasi Flaminia juurde, äh, siis ma tahaksin öelda, et hetkel EMSA-l ei ole õiguslikku pädevust sellesse juhtumisse sekkuda selles, et asi on liikmesriikide pädevuses ning on teatud valdkonnad, kus siis liikmesriigid on pädevad ja vastutavad mereohutuse eest. ma olen aga täiesti hämmastunud, kuidas Flaminia puhul käituti. selline käitumine on täiesti lubamatu. Much, Müller, and, and to... suur aitäh, härra Müller ja kindlasti tulevikus äh, teeme teiega edasi tööd ülejäänud meile jäänud aja vältel ning äh, äh, ka nende aastate vältel, mis te olete tegevdirektor, siis kindlasti jääme teiega ühendusse ning vahetame teavet. võtan vastu ka teie lahke küllakutse Lissaboni väikese delegatsiooniga tuleksime, siis me kõige et me katsume tulla, aga kõige suuremaks probleemiks võib osutuda sakslaste ajakava, et see võib meile saada tõsiseks takistuseks, aga igastahes suur aitäh! et täna tulite, meie küsimustele vastasite ning teie siin kohal viibimine Äh, ja see, et te Flaminia teemat käsitlesite, tõi selle veelgi paremini esile. ma usun, et komisjon sai sõnumi kätte ja kindlasti äh, edastab selle ka neile, kelle vahel, aga veel kord suur aitäh! Okay, guys, we're into coordinators now, so we'll niisiis, nüüd äh, viieminutiline paus enne koordinaatorite koosolekut ja siis jätkame koordinaatoritega.